kallid kolleegid, mu daamid ja härrad, ma paluksin, et istuksite kohtadele. me oleme natukene ajakavast maha jäänud. täna on meil suhteliselt lühikene koosolek. vastavalt esialgsele päevakorrale on seda muudetud. me pidime härra Laurentiisiga rääkima kosmose küsimustest, aga kahjuks on tema Äh, haigeks jäänud ja ta ei saanud täna siia tulla. aga vaatamata sellele jätkame me kosmoseteemaga, mis on väga tähtis teema. ja teinekord ei osutata sellele piisavalt tähelepanu, ma pean seda tunnust, tunnistama, aga tegemist on tõesti strateegilise tähtsa teemaga ja ma tänan meie tänaseid sõnavõtjaid, et nad nii lühikese etteteatamisega leidsid aega, et siia tulla, et me saaksime rääkida nüüd space situ-, situational awareness'ist. võib-olla kõik ei ole kursis selle teemaga, aga enne kui me alustame selle tähtsa teemaga, tahaksin ma teavitada teid sellest, et vaatamata sellele, et tänane koosolek on lühikene ja leiab aset Äh, neljapäeval on väga eriline meie allkomisjoni jaoks, sellepärast et tegemist on viimase koosolekuga härra Franz Juliani jaoks, kes nagu alati istub siin minu kõrval ja tema on meie allkomisjoni tõesti tugisambaks ja kaitsekomisjoni tugisambaks ja tema karjäär lõpeb nüüd selle aasta lõpus, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpus. ma ei tahtnud mitte ainult teavitada teid sellest, vaid avaldada talle tunnustust ja tänu, sellepärast et teinekord on tegemist sellise tänamatu tööga, aga tegemist on tõesti möödapääsmatult vajaliku tööga, ilma milleta meie ei saaks üldse oma tööd teha ega tagada meie töö nähtavuse ja seda sellises väga spetsiifilises valdkonnas, nagu äh, meie äh, kaitse all komisjoni äh, töö on, nii et ma tänan Armoni tõesti südamest, et ta on tõesti suure professionaalsusega ja ka suure veendumusega teinud seda tööd, mis on veel, veel tähtsam, sellepärast et kaitseküsimused on väga keerukad küsimused parlamendis ja meie allkomisjon on selle tõenduseks ja ta on tõesti äh, sügava isikliku veendumusega kaitsnud meie allkomisjoni huvisid ja ka äh, kaitsnud selle Euroopa kaitseküsimust, äh, sisu ja filosoofiat kui sellist ja ma olen veendunud, et ta jätkuvalt pärast, kui ta lahkub siit meie allkomisjonist, ta jätkuvalt saab aktiivne olema selles valdkonnas. Je me permettrai, euh, je me permettrai de lui donner ja ma annaksin talle pärast ka sõna ja tema on see, kes siis kindlasti kenasti, enne kui ta meist lahkub, lõpetab meie tänase koosoleku. suur tänu teile teiepoolse mõistmise eest, mis puudutab seda natukene erilist sissejuhatust. ma esita-, esitleksin meie sõnavõtjaid täna Marko Malakarne minust vasakul, kes ettevõtluse peadirektoraadis juhib ähm, või tegeleb Aerospace Maritime Security and Defense Industries ja proua, ma oleks pidanud muidugi naistest alustama, vabandage, äh, proua Grifoni Winters, kes on siis e-, Euroopa äh, Kosmoseagentuurist ja härra Aspek, keda me teame kes esindab välisteenistust ja välisteenistuses on tema ähm, valdkonnaks kosmosepoliitika ja selle julgeoleku mõõde, mis meid just täna huvitab. ja äh, paar sõna äh, siis äh, Space Situational Awareness'e programmi kohta, sellega alustati kahe tuhande üheksandal aastal. tegemist on programmiga, mis on väga ambitsioonikas aga millel otseselt ei ole meie kaitseteemaga otsest seost, aga ta on seotud rohkem julgeoleku teemaga, sellepärast et et tegemist on sellega, et Euroopa tõesti oleks autonoomne selles valdkonnas, aga me räägime sellest kindlasti veel pikemalt ja puudutab see meie äh, kosmosepoliitikaga seotud infrastruktuuride kaitset, ükskõik kas siis maapealsete infrastruktuuride või kosmoses asuvate infrastruktuuride kaitset ja alustuseks oli äh, erinevate äh, kosmosejäätmetega seonduv küsimus ja see puudutab väga paljusid äh, riike, kes tegelevad kosmosepoliitikaga ja edasi siis juba otsesemalt julgeolekut ja kaitset puudutav temaatika. ja mis puudutab siis vaenulikke tegevusi meie huvide vastu äh,, nii et tegemist on tõesti väga ulatusliku teemaga, muidugi koos teiega me tahaksime rääkida selle programmi äh, äh, põhjustest, miks ta on ellu kutsutud ja millised on praktilised vahendid, mida kasutatakse selle programmi raames, sellepärast et praegusel hetkel suhteliselt piiratud arv liikmesriike osaleb selle, selles ja edasi tahaksime rääkida muidugi ka rahastamisest ja juhtimisest, sest see on selline meie jaoks väga tundlik teema, need on need punktid, mida me tahaksime teiega arutada. härra Malakarne komisjoni nimel, palun Ehm, suur tänu, härra Danjean minu jaoks on suur au ja suur heameel, et ma saan kohtuda teiega ja rääkida teiega siin nendest teemadest ja üritada äh, selgitada Euroopa Parlamendile neid põhjuseid äh, ja see, mis on selle programmi aluseks praegu. me räägime siin space awareness'ist, tegemist on väga ulatusliku valdkonnaga, mis hõlmab tervet rida teemasid, aga mina tahaksin keskenduda just sellele, millest äh, härra esimees rääkis. Space junk, see siis kosmoses ringi liikuv äh, praht, varemed, et on sellist äh, prahti, mis on paari millimeet-, millimeetri suurune, aga siis edasi on ka satelliite, äh, mis äh, liiguvad kuskil ja mida keegi enam ei kasuta. nii et kuskil võib olla tõesti sadu tuhandeid esemeid, mis liiguvad orbiidil et see probleem puudutab küll kolmekümne kuue miljoni kilomeetri kõrgust äh, sfääri, aga selle probleemil on ka teine külg. ma tahaksin rääkida ka selle probleemi majanduslikust küljest ja selle mõjust Euroopa majandustele. Te kindlasti olete kuulnud sellest või lugenud sellest eh, tihti Eh, peavad need satelliidid oma trajektoori muutma selleks, et vältida kokkupuut-, kokkupõrkeid ja iga kord, kui mingisugune satelliit oma orbiidilt peab kõrvale kalduma, siis ta kasutab täiendavalt kütust, aga kütust ei ole neil ju pardal piiramatus koguses ja see mõjutab selle satelliidi eluiga, mis seeläbi väheneb eksperdid on leidnud, et tegemist äh, selle näol on majandusliku mõjuga, äh, mis, majandusliku mõjuga selle läbi, et see vähendab satelliidi eluiga, nii et sada viiskümmend tuhat või kakssada miljoni, kakssada tuhat miljonit eurot aastas, nii et see majanduslik mõju on tõesti väga suur. ja mispärast Komisjon ja Euroopa Liit soovivad tegutseda selles valdkonnas, põhjus selleks on väga lihtne Euroopal on äh, väga suur arv satelliite, on kas nad siis riiklikud või eraõiguslikud äh, navigatsiooni, vaatluse, äh, eraõiguslikud satelliidid. ja nagu te teate, et Äh, varsti Euroopa Liit saadab välja kolmkümmend äh, satelliiti Galileo raames, mille omanikuks ja haldajaks ja juhtijaks saab tema otseselt olema. ja johtuvalt sellest lasub ka Euroopa Liidul otsene vastutus äh, selles valdkonnas. mida siis Euroopa Liit üritab selles sektoris ja selles valdkonnas ära teha, mis puudutab ne, seda kosmoseprahti? meil on kolm võimalikku lahenduste kategooriat. esimene esimene asi, mida me peame tegema, on kõigepealt me peame teadma, mõistma, äh, kus asuvad, kus see praht asub või kus need varemed asuvad, mis äh, kujutavad endast potentsiaalset ohtu. ja see space surveillance tracking, nimetame me seda, see tähendab seda, et me jälgime neid kosmoses ja see tähendab ka seda, et meil on rahvusvahelisel tasandil jälgimissüsteeme ja tegemist on äh, diplomaatilise algatusega, mis kõige selle taga on ja sellega on välja tulnud Euroopa Liidu äh, välisteenistus ja edasi on tehnoloogiline külg ja tehnoloogilised tegevused, mis, äh, mille eesmärgiks on leida sellised tehnoloogiad, mis võimaldaksid olukorda parandada ja just selles osas äh, sellest räägib kindlasti minu kolleeg, kes on tehnoloogilise, tehnoloogilise külje suurem spetsialist ja lõpetuseks tahaksin mina rääkida nendest tegevustest, mis puudutavad kosmose jälgimist ja teadusuuringuid. siin me räägime suurtest radaritest, mis asuvad maa peal ja mis on suunatud kosmosesse ja millega me üritame tuvastada eh, neid esemeid ja paika panna nende liikumise trajekt-, trajektoori ja sellega saame me avastada ja paika panna ka väga väikeseid esemeid, mis samas äh, võivad olla väga äh, ohtlikud, sellepärast et nende edasiliikumise kiirus võib ulatuda tuhandete kilomeetriteni tunnis aga võimalik on tõesti tuvastada äh, paari sentimeetrise läbi, läbimõõduga esemeid ja ka väga suuri esemeid eh, ja seda kuni kahe tuhande kilomeetri kõrguseni kuni praeguse hetkeni ainukene riik, kellel on olnud olemas selline jälgimissüsteem, mis puudutab nüüd seda kosmose, kosmoseprahti, on olnud Ühendriigid. ja Euroopa praktiliselt on täielikult sõltunud sellest informatsioonist, mis tuleb meile Ühendriikidest. muidugi Ühendriigid on ka huvitatud sellest, et vältida igasuguseid kokkupõrkeid kosmoses, sellepärast et need kokkupõrged äh, võivad äh, puudutada Euroopa satelliite, aga need võivad olla ka ahelkokkupõrked ja arvesse võttes kogu seda olukorda, Euroopa Komisjon ja Euroopa Liit juba mitmeid aastaid üritab lihtsustada lihtsustada koordineerimistegevust, koostöö Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, põhiliselt toimub see tegevus Prantsusmaa, Saksamaa vahel ja on kaasatud sinna ka Ühendkuningriik, selleks, et oleks võimalik ära kasutada äh, just selleks mõeldud radareid ja et need radarid koos saaksid tõesti anda oma panuse sellesse rahvusvahelisse jälgimissüsteemi nii, tegemist on siis selliste seadmetega, selliste infrastruktuuridega, mis praegu on liikmesriikide sõjaväe eh, kontrolli all. tegelikult on tegemist eh, sellise esimese korraga, kus me üritame eh, finantseerida infrastruktuure, mis on sõjaväe kontrolli all see nüüd ei tähenda sugugi mitte seda, et Euroopa Liit või Euroopa Komisjon äh, soovivad sekkuda sõjalistesse küsimustesse, vaid tegemist on sellega, et me soovime tsiviileesmärkidel saada äh, informatsiooni selleks, et kaitsta meie tsiviilsatelliite idee kõige selle taga on lihtsalt parandada koordineerimist erinevate äh, siseriiklike äh, infrastruktuuride vahel ja luua selline ühtne keskus, läbi mille me saaksime vahetada informatsiooni, mis puudutab satelliite ja kus me saame koostööd teha tsiviilvõimudega, kes neid tsiviilsatelliite kasutavad nii et me oleme nüüd läbirääkimiste juba lõppfaasis ja dialoogide lõppfaasis nende riikidega ja loodame, et lähikuudel ja lähiaastatel õnnestub meil välja töötada midagi sellist, mis on praktiline ja võimaluste piires äh, peab Euroopa Liit äh, ka panustama finantsiliselt sellele, et sellesse, et parandada koostööd, aga nüüd annaksin sõna kolleegidele, aitäh suur tänu ja nüüd on eh, sõna proua Grifoni Wintersist Euroopa Kosmoseagentuurist, kes osaleb selles programmis. Uh, aitäh, ma räägin inglise keeles, kui sobib, jah. ma arvasin, et võiksin natukene käsitleda teemasid äh, mis täiendaksid seda, mida rääkis meie eelkõneleja. ehk siis Euroopa Kosmoseagentuuri roll teadlikkuse tõstmisel ja seda seoses Neo ning Space Weatheriga. Need on kaks meie olulist tegevusvaldkonda. Need, millest me räägime? kui me räägime kosmose olukorrast ja teadlikkusest, siis me räägime eh, sellest, et tuleb eh, kaitsta eh, ohtude vastu, mis tulenevad kosmosest, siin räägiti mm, kosmosejäätmetest, erinevatest objektidest on juttu, satelliidi osadest, launcheritest kosmoselaevade osadest, mis on kas äh, õhku lennanud või kas või teleskoopide läätsedest, äh, jahutusvedelikest, äh, nii et väga paljud inimeste poolt loodud objektid lendavad ringi. Nende kohta on ka kataloog ja kataloogis on ligikaudu kümme tuhat erinevat objekti ära toodud ja me usume, et äh, võib-olla on sellega kaetud ainult viis protsenti sellest, mis äh, kosmoses on. tegemist on ohuga, sellepärast et meie kosmosetaristu üha suureneb. Äh, te teate, et ligikaudu tuhat satelliiti, inimloomelist satelliiti orbiidil meie kontrollime seitseteist neist, peatselt on meil kolm veel orbiidil, seega on väga oluline, et me saaksime kaitsta satelliite selliste ohtude eest. lisaks sellele on veel üks äh, aspekt, mis on meie jaoks väga oluline, tõenäoliselt te teate, et me oleme seotud ka rahvusvahelise kosmosejaama programmiga ja osalevad eurooplased, Venemaa, Ameerika Ühendriigid, Jaapan meie astronaudid rahvusvahelises kosmosejaamas äh, on samuti ohus ja ohustavad neid jällegi kosmosejäätmed. Äh, eelmisel aastal oli viiskümmend äh, häiret ja toimus ka üks kokkupõrke vältimine ja selleks me peame maksma väga palju kütust. aga ühel juhtumil pidid astronaudid kasutama päästeseadmeid sest et äh, oli reaalne võimalus, et äh, objekt äh, põrkub kokku kohtu, kosmosejaamaga ning sellel oleksid olnud tõsised tagajärjed ja muidugi kõige väiksem kahju oleks võib-olla olnud tohutute investeeringute kaduma minek. seega te näete, tegemist on väga olulise valdkonnaga. aga ESA on osaline kahes Äh, muus valdkonnas Space Veterani ja kui me räägime Space Weatherist, siis me räägime äh, kosmose äh, radiatsiooni ohtudest, plasmast, magnetväljadest, päikese radioaktiivsusest ja nii edasi, samuti mis siis kannatab selle all elektroonilised seadmed maal ja kosmoses, kui leiavad aset suured Äh, muutused päikesel, siis äh, võib juhtuda, et seadmed lülituvad välja, jõujaamad lülituvad välja. see on probleemiks äh, näiteks lennuliikluse kontrollil, samuti raadiolainetega on probleeme. ma sain teada Afganistani ka oli probleeme Itaalia vägede jaoks ühenduse pidamisel. seega jällegi tegemist on olulise äh, nähtusega ja sellega me peame tegelema. miks on Euroopa äh, Kosmoseagentuuri jaoks oluline? Äh, see, mis kosmosel juhtub Space Weatheril, äh, kosmose ilmal nii-öelda, on oma tähtsus seitsmendal märtsil see Soolo satelliit äh, äh, nägi, et toimus suur plahvatus äh, päikesel ning seda analüüsiti siin Belgias meie kosmosekeskuses ja seal nähti, et see toob endaga kaasa suure magnetstormi, aga maapealsed taristud see ei mõjuta ja me saime selle olulise teabe ka kätte. sellest hoolimata kolm meie satelliitidest kannatasid selle all Veenus Ekspress, tegemist on äh, kosmose äh, äh, laevaga, mis uurib Veenust, nende GPS läks rivist välja ja lisaks sellele veel kaks satelliiti, see kõik on väga oluline, nii et tähtis programm meie jaoks. ja viimane kosmose olukorra jälgimisel on see nii-öelda meie kolmas sammas maalähedased objektid, asteroidid, komeedid, eh, mis tiirlevad päikese ümber ning mis satuvad maale lähedale. siin me räägime objektidest, mille suurus varieerub mõnest meetrist kilomeetriteni ning see jällegi, tegemist on objektidega, mis võivad läheneda maakerale, üks asteroid, Apophysis, mis avastati kahe tuhande neljandal aastal ja tema puhul on kaheprotsendiline tõenäosus, et kahe tuhande kahekümne üheksandal aastal põrkub ta kokku maakeraga. nii et isegi selliseid, sellistel asjadel me peame silma peal hoidma. mida me teeme, kahe tuhande kaheksandal aastal me käivitasime programmi Space Situation Awareness Program, preparatory program, ettevalmistav programm siis, selleks, et äh, algust teha järelevalve äh, ja äh, Neo ja Space Federiga kolmteist liikmesriiki osalevad, samuti Norra ja äh, Šveits. selles prog-, selle programmi äh, kohta ütleks, et me räägime siin äh, viiekümnest miljonist, see väga suur programm ei ole ja see lõpetatakse järgmise aasta lõpuks. hiljuti otsustasime me jätkata programmiga ja me nimetasime seda uueks perioodiks, periood kaks, uus faas on siis ja eh, me teeme seda eh, seoses sellega, millest rääkis ka härra Malakarne. ja siin eh, tegeleme teadustöö ja uurimisaspektidega. neliteist liikmesriiki osalevad selles programmis, jällegi Norra ja Šveits ka osalevad riigid, kes olid eelmises programmis Prantsusmaa, Hispaania, äh, on nüüd äh, lahkunud programmist. ja me räägime samadest summadest viiskümmend miljonit. nii kaugele me oleme siis praegu jõudnud, äh, võib-olla praegu sellega piirduksingi, aitäh. Okay, thank you very much, Mr Chairman, I will also speaking suur tänu, ka mina räägiksin inglise keeles, kui tohib ütleb härra Aspek, suur tänu, et kutsusite meid täna siia. suur tänu just välisteenistusele, tahaksin teile öelda, et välisteenistus on olnud äh, programmeerimistöös komisjoni poolelt kaasatud, eriti just äh, kosmoseteadlikkuse programmide puhul ja me oleme olnud kaasatud programmidesse algusest peale välisteenistus on olnud kaasatud sellepärast, et tegemist on tähtsa strateegilise dimensiooniga nii kosmose jaoks kui ka kosmoseteadlikkuse jaoks, see on see, mida mu kolleegid ka juba ütlesid meie majandus sõltub kosmosest väga mitmeski mõttes. me kõik kasutame kosmost äh, mingil määral kas äh, siis, kui kasutame navigatsiooniteade, seadmeid või oma kommunikatsiooniseadmeid, nii et kogu meie elu toimimine sõltub äh, kosmoseseadmetest ja tähtis on endale teadvustada, et see, mis toimub kosmoses, võib ka tõsiselt mõjutada rahvusvahelisi suhteid ja öö, äh, stabiilsust maailmas kui on näiteks äh, äh, väärtõlgenduse juhtumeid, siis see võib endaga kaasa tuua isegi kriise. seetõttu Euroopa Liit on huvitatud ka kosmosetaristu omamisest tulevikus, taristust, mis on kriitiline selleks, et tagada Euroopa Liidu toimimine ja stabiilsus ning julgeolek. tulevane kosmose järelevalvesüsteem teenib nii poliitilist kui ka julgeolekudimensiooni, see tuleb väga selgelt ka välja dokumendist, äh, mille vastu võttis äh, äh, poliitiline ja julgeolekudokument, kus räägitakse, et kosmosetaristut tuleb kasutada nii äh, äh, tsiviilsel kui ka sõjalisel eesmärgil ja et sellel süsteemil äh, seatakse kindlad sõjalised ja ka tsiviilsed nõudmised. julgeoleku mõõde hõlmab kohe kindlasti Euroopa Liidu kodanike julgeolekut äh, ja selle tagamiseks kasutatakse kosmosejärelevalvesüsteeme selleks, et kontrollida näiteks satelliitide kontrollimata või registreerimata kasutamist. meil oli juhtum paar kuud tagasi, kus kosmoseteadlikkuse tõttu sõltuvus äh, Euro-, USA-st ja sõltuvus Euroopa Liidu ja USA koostööst äh, näitas ähvardavaid märke. on otse loomulikult ka julgeoleku küsimusi, mis mõjutavad otseselt ka Euroopa Liidu äh, kosmosevarasid. me räägime siin äh, andmete kaitsest mille puhul on meil vaja süsteemi, mis adekvaatselt äh, käitleb andmeid ja kuna tegemist on konfidentsiaalsete andmetega, siis tuleb neid ka kaitsta. sellel on ka poliitiline dimensioon, Marko Malakani mainis seda, nimelt äh, nagu te võib-olla teate, Euroopa Liit on välja töötanud äh, rahvusvahelise käitumisjuhi äh, käitumiseks kosmoses. tegemist on meetmega, mille eesmärgiks on eelkõige panustada äh, prügi vähendamisse kosmoses, see on üks kõige suurem probleem praegusel hetkel kosmoses ja allakirjutanud võtavad endale äh, kohustuse vältida vaenulikku sekkumist äh, kosmosesüsteemidesse, mis ei kuulu neile ja peale selle võetakse kohustus anda vastastikku informatsiooni kosmosetegevuse kohta, erinevate projektide algatamise kohta, probleemide kohta oma süsteemides kui näiteks äh, satelliidid ütlevad üles või kui äh, ei ole võimalik äh, satelliite kontrollida, sest see võib endaga kaasa tuua probleeme teistele satelliidisüsteemidele. ja satelliidi jälgimissüsteemid oleks tegelikult tehniline lisavahend sellele poliitilisele deklaratsioonile, mille Euroopa Liit on vastu võtnud ja millega on võimalik Euroopa Liidul ja liidu liikmesriikidel teadvustada seda, Äh, millised kohustused on allakirjutanud endale võtnud äh, ja kuida- ja samamoodi üles kutsuda ka teisi osapooli osalema nendes kokkulepetes, suur tänu! suur tänu! võib-olla tuleksime tagasi äh, punkti juurde, mida käsitles härra Malakarne ja härra Aspek, te viitasite samuti ühele hiljutisele dokumendile, mis puudutab äh, sellealast tsiviil- ja sõjaväelist koordineerimist. Te selgitasite meile, et, et see tehnika, mis praegu maa peal on olemas, radarid ja nii edasi, see on sõjaväetehnika, mis kuulub liikmesriikidele. võib-olla me räägiksime natukene täpsemalt sellest, sellest aspektist ja vaataksime, et kuidas konkreetsemalt paika panna koordineerimine, andmevahetus, juhtimine, võib-olla see on natukene liiga jõuline sõna, aga kuidas komisjonis, kuidas teil öö, on õnnestunud öö, koostööd teha liikmesriikidega, teatud liikmesriikidega, teatud liikmesriikide sõjaväejõududega, et ähm, see on selline ühte detaili puudutav küsimus, aga härra Kaaler on sõna soovinud. jah, suur tänu, ütleb härra Kaaler, suur tänu sissejuhatuse eest. jah, räägin saksa keelt, nii et klapid pähe. suur tänu ka minu jaoks tuli siit uut informatsiooni, ma arvan, et meie jaoks on see poliitiliselt väga tähtis aru saada, kui äh, hädavajalik on olla aktiivne kosmoses ja et me lihtsalt ei vaataks ennast kui tarbijaid, kes tarbivad nii-öelda USA tooteid ja usaldavad USA-d. Euroopa Liidu ja USA koostöö on väga tähtis, samamoodi nagu koostöö teiste osapoolte vahel, kes on kosmoses esindatud. minu küsimus läheb tegelikult äh, Äh, rahastamise suunas, nimelt äh, mis suurusnumbritest me räägime siin, kui seda järelevalvesüsteemi mainitakse ja milline on ajaline raamistik, äkki oskate seda öelda? ja veel üks küsimus, tehniline küsimus pigem. kas see on äh, planeeritud, see süsteem on planeeritud niimoodi, et identifitseeritakse midagi, mis on seal käimas või on meil kunagi võimalik ka seda prügi kokku korjata. meil on siin juba planeedil Maa raskusi sellega, kui me kuuleme, mis seal äh, Vaikses ookeanis äh, ringi ujub kogu see plastmass, öeldakse, et see tuleks kokku korjata, see oleks äh, väga hea toormaterjal, see on juba siin maa peal raske kosmoses on see kindlasti veel raskem, aga võib-olla on seda võimalik tehniliselt kuidagi lahendada, ma arvan, et äh, see oleks ka tõhusam kui lihtsalt hoiatuste andmine. ja siis oleks ju tagajärjeks see, et satelliidisüsteemid peavad lihtsalt prügist kuidagi ümber saama põigatud, aga võib-olla on võimalik ka seda prügi kokku korjata Merci, Anna Gomes. suur tänu, Anna Gomes. Merci, monsieur president, tout d'abord. tänan, härra esimees, kõigepealt minupoolsed kiidusõnad ja tänusõnad meie sekretariaadi esindajale, kes nüüd lahkub, mul on tõesti väga head mälestusest tema toetusest minu tegevusele siin parlamendis alates kahe tuhande neljandast aastast, kui ma siin olen. ja parimad soovid äh, eluks äh, pärast parlamenti ähm,. Ähm. tahaksin küsida, esmalt aitäh ülevaate eest ja tahaksin küsida kontakti, mida me üritame edendada, kuidas see käib kokku äh, kosmose kokkuleppega, mis on olemas? ma saan aru, et see ei ole kõikehõlmav, aga kas me oleme üritanud parandada äh, kosmose kokkulepet, mis on olemas ja mis on siduv paljude jaoks kuidas teised osapooled on äh, reageerinud äh, käitumisjuhise raames. ameeriklased näiteks, härra Asbek äh, rääkis ka sellest, kui sõltuvad me ameeriklastest oleme. ja siin selles valdkonnas on see veelgi ilmselgem kui mujal. aga samuti on teisi esile kerkivaid riike, Venemaa, Hiina, Brasiilia, kas nemad ka nõustuvad sellega, kui oluline on käitumisjuhis või vastupidi? ja kuidas Galileo suurendab meie autonoomsust selles valdkonnas? kui palju siin juba saavutatud on. ja tahaks veel küsida. suhete kohta kosmosekontrolli ja seire valdkonnas, mida me üritame arendada. kuidas see suhtestub maa peal või isegi maapealse või siis isegi mere turvalisusega, avamere turvalisusega, mis meie kodanike jaoks on käegakatsutavamad. kas või minu enda koduriigis, sellel nädalal leidis aset intsident lennukiga, ja tegemist oli siis eh, Hispaania ja Portugali suunal lendava lennukiga. lennuk eh, avastati, aga lõpuks ei tea keegi, mis sellest lennukist sai, kuhu ta läks, kuhu ta maandus. kas oleks võimalik kuidagi tagada Eurokontrolli ja teiste agentuuride vahel eh, kontakte, isegi võib-olla militaar ja kaitse üksuste vahel, võib-olla oleks võimalik eh, taolisi olukordi lahendada, mis ilmselgelt ei ole ainukene juhtum. ja minu viimane küsimus. kas on eh, mingeid eriti olulisi valdkondi, kus ESA ja meie ka militaarkaitsesüsteemid võiksid me, üritada meie suutlikkust parandada, näiteks minu koduriigis. Assuuridel on baasid, eh, mis on halvaks eh, mälestuseks paljudele, sellepärast et eh, Iraagi ründamine seal tehti teatavaks aga ikkagi oluline see tege-, kohaga on tegemist. ameeriklased seda kasutavad, ameeriklased praegu tõmbavad ennast välja sealt, kas neid baase, võttes arvesse, kui palju potentsiaali seal on? Äh, merel, õhu, kaitsevaldkond, kas meil oleks võimalik kasu saada sellest Euroopa Liidu jaoks? suur tänu, härra Semke, palun!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 tänasid juba meie sekretariaati, sest me saime teada, et meie sekretariaadi juht lõpetab töö parlamendis, te ei ole mitte ainult väga kompetentne ametnik, te olete ka suurepärane isiksus ja ma tahan teid väga tänada teie töö eest, teie panuse eest julgeoleku ja kaitsepoliitikasse, eriti just siin allkomisjonis. nüüd minu küsimused. nimelt Need on seotud ka selle aruteluga, mida me siin eh, täna peame. kõigepealt see, mida küsis härra Kaaler. nimelt, et tegemist ei ole mitte ainult huvitava, vaid ka täiesti paeluva küsimusega. üks asi on täiesti selge. viima-, kosmoses on üha rohkem kosmoseprügi ja see, seda prügi tuleb aina juurde, vähemaks seda ei jää kui me nüüd aga lähtume sellest, siis see tähendab ju seda, et mingil hetkel on äh, kriitiline mass ületatud ja tekib probleeme kontrolliga ning koordineerimisega. ja see võib endaga kaasa tuua suure katastroofi. seega tahaksin teada, kas on tehnilisi võimalusi selleks, et äh, seda prügi äh, vähendada või teda kokku korjata ja kui selliseid äh, tehnilisi lahendusi veel pole, kas siis nende lahenduste väljatöötamise nimel töötatakse. me teame ju, et ameeriklased äh, domineerivad seda valdkonda. kui USA juba praegusel hetkel töötab nende lahenduste väljatöötamise nimel, kas Euroopa Liit on ette näinud koostöö ameeriklastega? me teame, kuidas on olukord eelarvega kahe tuhande neljandaistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani, mitmeaastases finantsraamistikus on ette nähtud kärpeid ja, ja mis puudutab teadus- ja arengutööd, siis on selge, et vahendeid on vaja. ja ma arvan, et tegemist on valdkondaga, kuhu tasuks tõesti investeerida. ja minu teine küsimus, mis on pragmaatilisem me oleme USA-s nüüd kuulnud, et on oht, et Euroopa satelliidid võivad kokku põrkud, põrkuda mõne objektiga kosmoses. kas te oskate meile selle kohta midagi lähemalt öelda, milline informatsioonisüsteem on välja töötatud ja kas me oleme huvitatud satelliitidest, mille omanikud me oleme? mille omanikeks on Euroopa Liidu liikmesriigid või antakse seda informatsiooni edasi kõikidele, sellepärast et on neid liikmesriike, kellel ei ole oma satelliiti. ja kuidas need mehhanismid välja näevad, see on ka väga tähtis aspekt. juhul, kui peaks satelliit millegagi põrkuma, siis oleks tegemist väga suure katastroofiga. suur tänu nende erinevate punktide käsitlemise eest, proua! Ifoni Winters kõigepealt, et äh, kui te lubate, et siis teie vastus ja, ja siis kokkuvõttev sõnavõtt, alustame sellest. Address... jah, aitäh, ma võib-olla käsitleksin võib-olla tehnilisemaid aspekte, sest et ma usun, et siin oli küsimusi ka esitatud pigem poliitilise mõõtme ning julgeoleku äh, küsimuste, mõõtme kohta ja võib-olla mu kolleegid saavad neile vastata. tahaksin äh, mainida kahte asja. siin oli huvipakkuv küsimus selle kohta, mida me siis teeme kosmosejäätmetega, sellepärast et äh, kosmosejäätmeid on üha rohkem ja tõepoolest, me töötame praegu välja poliitikat, mida hakatakse ellu viima, härra Asbek ja härra Karne ka rääkisid sellest, me üritame kontrolli all hoida olukorda, identifitseerida objektid, aga samuti eh, me peame silmas tulevikku. Te ütlesite, et kosmosejäätmeid saab olema üha rohkem ja rohkem, aga mitte ilmtingimata, ma arvan, et samamoodi nagu me maa peal oleme äh, Äh, õppinud kontrollima prügi, äh, siis te mäletate kakskümmend aastat tagasi, kui mindi piknikule, jäeti kõik äh, muru peale, aga, ja midagi koju kaasa ei võetud pärast, aga kosmoses oli samamoodi. nüüd, kui me töötame välja uusi kosmoselaevu, siis esmakordselt me mõtleme ka sellele, mis saab nendega, kui nende elutsükkel läbi saab ja mida me siis pihta hakkame. kuu aega tagasi tulime välja ettepanekuga liikmesriikidele Puhas kosmos ja selle programmi sisuks on just nimelt see, et me vaatame, kuidas tuua tagasi kosmose laevad turvaliselt maakerale, eh, nii et nad eh, maad ei kahjustaks, aga et nad ka kosmoses orbiidil kahju ei tooks. see on väga keerukas teema, väga kulukas, sest et eh, see sõltub sellest, mis seal üleval on, selle alla toomine jällegi on ka kulukas, see läheb maksma terve missiooni aga igastahes me sellega tegeleme, me tahame tagada, et tulevikus, kui me kosmoselaevu ehitame, siis nende elutsükli lõpp oleks kontrolli all, et mingit lisaprügi ei tekiks. samuti tahame tuua tagasi need kosmoselaevad, mis maha kantakse ja me vaatame ka ja mis praegu orbiidil on ja lisaks sellele me mõtleme ka teiste tehnoloogiate peale muidugi ei ole võimalust äh, prügi äh, hävitada, sellepärast et seeläbi luuakse ainult uut prügi juurde, seega on vaja prügi kokku korjata või, ja see turvaliselt orbiidilt ära tuua, me tegeleme sellega. ja eriti tegeleme me sellega maalähedaste objektide puhul asteroid äh, põhimõtteliselt on suur prügi nii et võib-olla see on siis see kõige olulisem küsimus, millele tahtsin vastata ja ülejäänud osas saavad sõna kolleegid, aitäh. suur tänu, härra Asbek. Äh, suur tänu. kõigepealt äh, vastaksin proua Koomeši küsimusele, mis puudutab käitumisjuhist see käitumisjuhis on lisaks sellele praegu olemasolevale õigusraamistikule juba olemasolevatele kosmoselepikutele. nii et selle käitumisjuhise eesmärgiks ei ole uue õigusliku või seadusliku raamistiku loomine. tegemist on poliitilise avaldusega, mis ei ole õiguslikult siduv aga tegemist on poliitilise avaldusega, mis on nii-öelda katuseks juba olemasolevatele lepingutele. ja see, need õiguslikud põhimõtted on siis osa käitumisjuhisest tähtis on aga see, et käitumisjuhis äh, hõlmab endas nii tsiviil- kui ka sõjalist tegevust. tegemist on täiesti uue lähenemisega ja me usume, et selle algatusega on meil võimalik teha tähtis samm edasi. sõltumata sellest ähm, üritame me Äh, läbi viia ühist poliitikat. Äh, see käitumisjuhis on tähtis ka tulevase kosmoseprügi vältimiseks. põhiliseks probleemiks on see, et meil tuleb vältida äh, kosmoseprügi suurenemist samal määral, nagu see on siiamaani toimunud ja tegemist on järgmise sammuga, mis ei ole lihtne. me peame kuidagi siis nüüd äh, ka seda prügi vähendama, see on väga raske. aga kui meil õnnestuks juba prügi koguse suurenemist äh, pidurdada, siis see oleks juba suureks sammuks äh, meie kosmosetegevuses. selleks, et see oleks jätkusuutlik. Te küsisite ka teiste riikide suhtumise kohta on kolm suurt rühma. meil on otse loomulikult Euroopa Liidu algatuste toetajatena liikmesriigid, see on täiesti selge, aga on ka terve rida tähtsaid partnereid, nagu näiteks USA, proua Clinton ise selle aasta jaanuarikuus äh, väga selgelt äh, ütles, et talle Äh, tal on väga hea meel nende Euroopa algatuste üle ja ta on valmis nende üle läbirääkimisi pidama, meil on väga hea meel selle üle, aga ka Austraalia ja Jaapan on toetust avaldanud. siis on meil terve suur rühm äh, nii-öelda plokivabasid riike, kes on äh, avaldanud muret selle käitumisjuhise pärast. Nad on öelnud, et nad ei taha selle üle läbi rääkida väljaspool ÜRO-d. see on Euroopa Liidu eesmärk nimelt, et kõigepealt rääkida selle käitumisjuhise üle ja siis jõuda kokkuleppele väljaspool ÜRO-d, sellepärast et me leiame, et see oleks kiirem ja praktilisem lahendus ja et äh, meil oleks võimalik jõuda kokkuleppele, äh, positiivsele kokkuleppele kiiremini ÜRO puhul see poleks niimoodi võimalik, sest ÜRO puhul peaks hakkama kõigepealt rääkima sellest, millises raamistikus seda teha ja nii edasi, nii et Euroopa Liidu lähenemine on pragmaatiline lähenemine, mille eesmärgiks on kiiresti kokkuleppele jõuda. ja siis on veel tähtis see, et mõned nõndanimetatud plokivabad riigid kardavad, et see käitumisjuhis on välja töötatud äh, Euroopa lähtekohast, nende riikide lähtekohast, mis on kosmosetegevuses väga kaugele jõudnud ja et tulevikus teistele riikidele paneb peale piirangud, millega piiratakse siis kosmosetegevust. Nendele ri-, nende riikide jaoks, kes praegusel hetkel pole kosmoses aktiivsed meie vastus sellele on, et otse vastupidi, meie jaoks on tähtis ka tulevikus äh, kosmost äh, äh, kasutatavaks muuta ja jätta kõikide riikide jaoks, ka nende jaoks, kes praegusel hetkel ei ole veel hõlmatud. siis on veel kaks riiki, Venemaa ja Hiina, millel on oma kontseptsioonid, mida nad on ka esitlenud äh, Nad Genfis relva, desarmeerimise konverentsil seda tegid, nad äh, rääkisid siin äh, kosmoserelvade vähendamisest ja tegemist on nii-öelda desarmeerimisleppe osaga ja seal sel konverentsil öeldi paar korda, et see käitumisjuhis äh, võtab sellelt desarmeerimisprojektilt aluse. meie aga leiame, et otse vastupidi, need, seda mõlemat algatust on võimalik äh, omavahel ühendada, nad äh, täiendavad üksteist ja et me mitte mingil juhul ei hakka siin mingit äh, edasiminevat eesmärki välja töötama desarmeerimise osas ja me mitte kuidagi ei taha desarmeerimist ohu alla seada. see on see, mida ma tahtsin selle punkti kohta öelda. ja ma arvan, et see oleks ka praegusel hetkel kõik. suur tänu ja härra Malakarne. suur tänu, esimees ma üritaksin natukene täiendada ja teha omalt poolt mõningad äh, kokkuvõtted. me oleme näinud, et kosmosejäätmete probleem, äh, sellega selle osas võib äh, kolmelise, kolmes suunas tege-, tegeleda, vähendada nende arvu, võidelda nende tekkimise vastu ja nagu me juba rääkisime, et tegelikult on uurimused olemas, tehnoloogilised uurimused, aga need tehnoloogiad on väga kallid ja selle tehnoloogiaga oleks võimalik äh, hävitada, võidelda kosmosejäätmete vastu ja eriti just sellises, sellistes piirkondades, kus neid on hästi palju. aga väga tähtis oleks saata ka just selliseid spetsiifilisi missioone konkreetsetesse piirkondadesse, ka see on väga kulukas algatus ja selleks on vaja tõesti vajalikke rahalisi vahendeid ja ka poliitilist tahet. aga kuidas nüüd takistada kos-, kosmosejäätmete arvukuse suurenemist? ja kuidas vähendada kokkupõrget eh, ohtu? tegelikult sellised kokkupõrked võivad kaasa tuua ahelreaktsiooni, sellepärast et tegelikult ega mitte keegi ei tea, milline täpselt on selle kosmosejäätmete arvukus ja kui tekib mingisugune kokkupuude, kokkupõrge et siis see võib, sellest võivad tuleneda järgmised kokkupõrked ja see võib takistada äh, aastate jooksul äh, teatud kosmoseruumi äh, kasutamist. ja muidugi me peame vaatlema, me peame jälgima, mis toimub erinevate satelliitidega, luuresatelliitidega ja nii edasi. aga praegu üritame te tegeleda kosmosejäätmetega, peame vaatama, milliseid tehnoloogiaid, millised on need ressursid, mida me saaksime selleks kasutada, meil on, väga tähtis on see, et meil oleks öö, konkreetne ülevaade sellest. edasi väga tähtis on see, et meil oleks olemas süsteem, millele tugineks see idee või see ülevaade. aga Äh, ei tohi unustada ka Ühendriikide rolli selles ja kõik sõltub ka teatud kõrgustest, Ühendriigid tegelevad praegu just vastavate uuringutega selleks, et oma süsteemi parandada, tugevdada, ma ei tea, palju see süsteem maksma läheb ja ilmselt on tegemist ka salajase informatsiooniga aga vähe on maailmas riike, kes suudaksid endale lubada Äh, seda te,, seda tegevust ja kellel oleks selle, selleks vajalikud vahendid. ja seetõttu Euroopa peab võimaluse piires ära kasutama juba olemasolevad infrastruktuurid ja nii, nagu ma ütlesin, tegemist on öö, äh, paraku tehnikaga, mis on sõjaväe kontrolli all edasi, Space Council on väga mitmeid kordi rõhutanud tegevuste koordineerimise tähtsust Euroopas ja sellest on alati räägitud ka seoses juhtimise, asjakohase juhtimise mudeliga, nii et äh, väga tähtis on just see juhtimise pool, mis puudutab ka vaat tsiviilkasutuses olevat äh, satelliitide kasutamist. ja meil meie komisjonis arutame neid küsimusi liikmesriikide vastavate asutustega, kelle pädevusse see eh, valdkond kuulub, aga liikmesriikides on tegemist sõjaväega ja kui nüüd sõjaväega me räägime juhtimisest, siis neil tõusevad ihukarvad püsti selle peale ja siis küsivad nad kohe, et oot, mida te mõtlete selle juhtimise, juhtimise all. et ma võib-olla natukene karikeerides räägin sellest probleemist, aga tegelikult on tegemist tõesti tõsise probleemiga, me üritame dialoogi edendada äh, sõjaväega äh, ja äh, kuidas nad vaatavad selle peale, et Euroopa Liidult rahastamist saada nagu ma juba ütlesin, väga tähtis on koordineerimine sellise süsteemi suutlikkus sõltub ka radaritest, radarite arvust, mida rohkem on radareid, eh, mida äh, paremad on tehnilised äh, ühendused nende radarite vahel, seda lihtsam ja tõenäolisem on avastada ka kõige väiksema äh, suurusega kosmoseprügi. ja väga tähtis on ka võrgustik ja infovahetus ja kui sõjaväe tasandil hakatakse informatsiooni vahenda- äh,, vahetama, siis äh, siia tuleb juba, sellega liitub juba tõsiselt julgeolekumõõde. nii et me oleme alustanud millegagi, mis on komisjoni jaoks täiesti uus äh,, täiesti uus on see dialoog äh, sõjaväega ja me peame nüüd läbi rääkima nendega, läbi rääkima seda, et kuidas me rahastaksime nende tegevust, selleks et sellel oleks ka tsiviilmõju. me oleme täiesti teadlikud sellest, et äh, sellega seonduvad probleemid, see ei ole lihtne, aga tulnud ka selles, et tegemist on väga tähtsa dialoogiga. ja lõpetuseks äh, tahaksin rääkida meie äh, kosmoseinfrastruktuurist Galileost et kas Galileost on abi selles valdkonnas ja vastus oleks järgmine, et Galileo satelliidid, mis on üleval, kas, kas nemad võivad ise ka mingisuguse kokkupõrke ohvriks langeda? satelliidid, mis liiguvad, on kõrgemal kui kaks tuhat kilomeetrit, nii et seega on nad sellises piirkonnas, kus kosmosejäätmete tihedus on suhteliselt madal, aga hetkel, kui nad orbiidile saadetakse, nad peavad läbima selle piirkonna öö, äh, madalama orbiidi, kus öö, äh, jäätmete kontsentratsioon on tunduvalt suurem. nii et nii et seal on meie haavatavus äh, tunduvalt suurem. seega on meil vaja äh, selle kosmosejäätmete avastamise süsteeme ja selleks äh, võiksime ära kasutada ka Galileod ja tema satelliite, aga kõik sõltub sellest suutlikkusest, millest me oleme siin rääkinud, jälgimissüsteemidest kosmoses, maapealsetest, merepealsetest et meil on vaja tõesti Galileo-laadset GPS-i, meil on vaja avastamissüsteemi ja keegi mainis siin ka seda, et kui kosmosesatelliidid üheks päevaks kas või töökorrast välja langeksid, siis oleks katastroof. see ei, ei oleks katastroof mitte ainult sõjalises plaanis, vaid ka tsiviilplaanis. sellepärast, et väga palju on selliseid asju, mida me teeme ja mis on võimalikud ainult seetõttu, et meil on olemas satelliidid, mida me saame kasutada. aga see satelliitide süsteem on haavatav ja seetõttu me peame mõtlema selle peale, kuidas me saaksime kosmosejäätmeid jälgida, nende arvukust vähendada ja nende vastu võidelda võidelda. nii et ma arvan, et me oleme nüüd teinud sellise kõikehõlmava ülevaate sellest olukorrast ja kindlasti tulevikus me võime jätkata arutelusid selles teema, sellel teemal ja rääkida ka meie edusammudes. Äh, suur tänu nende täpsustuste eest, aga mul on siiski võib-olla veel üks küsimus ja puudutab see seda teemat, mida te just äh, käsitlesite ja puudutab suhteliselt uuenduslikku äh, külge, ehk siis komisjoni ja sõjaväe omavahelist koostööd, see on midagi sellist, millega me harjunud ei ole, aga samas on see väga huvitav, aga milline on siin Euroopa Kaitseagentuuri roll? et võib-olla oleksid pidanud ka nemad täna siin selle laua taga olema et millised on sidemed nendega ja milline on nende roll selles, millest te rääkisite, et kas kas nad on ka potentsiaalne rahastaja või liikmesriikide ja sõjaväe vahel, kas nemad kuidagi osalevad seal ja kuidas nad selles programmis osalevad? From... vastan inglise keeles nii, et mu kolleegid saaksid kohe aru ja kohe sekkuda, kui midagi valesti ütlen, aga äh, minu teada EDA praegu ei ole seotud läbirääkimistega eh, komisjoni ning mõningate sõjaliste agentuuride vahel. ta on seotud paljude teadusprojektidega ja meil juba on päris palju selliseid projekte käimas, mille raames kaetakse teatud aspekte nagu space weather eh, objektid ja sellega seotud tegevus Eda-, ideaal on oma tehnilised äh, pädevused, aga taolistesse otsestesse läbirääkimistesse komisjoni ja teatud äh, sõjaväeliste agentuuride vahel äh, ta ei ole kaasatud. selleks on teised infrastruktuurid Euroopas. kas keegi agentuurist soovib sõna või soovib täpsustada? Quelqu'un de l'agence souhaite apporter une précision ou pas Non On en reste là ei, piirdume sellega. jah, palun. Um, jah, võib-olla paar sõna veel. EDA oli seotud varem äh, kasutajanõuete paikapanemisega, paikapanemisse, sellepärast et äh, need pandi paika tsiviiltegevuseks äh, ning ka Euroopa Kaitseagentuuri jaoks nii et äh, ta panustas sinna, aga muusse mitte. suur tänu nende täpsustuste eest ja suur tänu äh, meid valgustamast äh, selle teema osas, mille juurde me kindlasti veel tagasi tuleme ja võib-olla praegusel hetkel me ei ole piisavalt selle peale mõelnud sellepärast, et meil ei ole noh, meil nagu käeulatuses eh, midagi tõesti konkreetselt, konkreetselt nähtavat ja kõik see leiab aset meie peade kohal kuskil, aga sellel on oma eh, mõju julgeolekumõõtmele ja seda me peame arvesse võtma. ja suur tänu selle eest, eh, et leidsite aega ja me kindlasti pöördume teie peale uuesti ja räägime veel teistestki teemadest teiega Galileost, jälgimissüsteemidest. härra Kaaler soovis äh, paar sõna öelda, enne kui me lõpetame. ja suur tänu, härra esimees. tahtsin kasutada võimalust äh, ja nimelt isiklikult ja ka Rahvapartei fraktsiooni nimel siin meie äh, sekretäriaat lahti lahkuvat töötajat tervitate, lähete nüüd pensionile ja tegelikult on kogu teie karjäär olnud äh, äh, paralleelne Euroopa Liidu arenguga ja nii nagu te siin Euroopa Liidus, Euroopa Parlamendis leidsite uusi väljakutseid, nii pidime ka meie leidma uusi lahendusi uutele väljakutsetele. ja on näha, et Euroopa Liidu pädevus ja kompetentsus tuleb kõigepealt äh, välja arendada ja sellises arengus on väga tähtis, et see poliitiline tahe, mida avaldatakse ka tõesti administratsiooni poolt äh, toetust leiab, te mitte ainult ei toetanud meid, vaid te andsite ka nõu, tegite uusi algatusi, me võisime alati teie poole pöörduda pöörduda ja te ei äh, täitnud mitte ainult oma töökäskesid, vaid see tõesti ka kõike huvitas, te olite tõesti kogu südamega asja juures. suur tänu teile, kõike kõige paremat järgmises eluetapis ja kohe kindlasti meil on võimalik teiega ka tulevikus kohtuda, olen veendunud, et jääte ikkagi parlamendiga seotuks, vähemalt ma soovin, et see nii oleks Merci, Mikael, on s'associe évidemment tous. suur tänu, me kõik kindlasti ühineme nende sõnadega ja ma tahaksin täpsustada kahte asja. kõigepealt praktiline aspekt. ärge nüüd äh, et ärge muretsege selle pärast, et kui me midagi tõesti siuk-, midagi sellist nähtavat Armonile täna ei kingi või ei tee, et eh, te kindlasti teate, et neljapäevad, see ei ole just kõige parem päev Euroopa eh, Parlamendi saadikute jaoks, aga jaanuaris me kindlasti midagi teeme ja tähistame seda ametlikumalt eh, koos koordinaatoritega ja juhatuse või sekretariaadi liikme, liikmetega, kes täna ka siin on, et kindlasti siis me korraldame sellise lakkumispeo äh, kõigiga koos ja teine asi, mida ma tahtsin öelda, on see, et et te äh, professionaalses mõttes lähete, lähete pensionile, aga sõjalises mõistes te ei lähe pensionile. ja nii nagu Michal ütles, et te lahkute sellest institutsioonist ajahetkel, kus Euroopa Liit peame tunnistama, ei ole vist kõige eufoorilisemas olukorras, aga te olete ka teistsuguseid aegu näinud. nii et te tõesti, te ei lahku, lahku sellelt laevalt või ei lahku Euroopa Liidust hetkel, kui tal just kõige paremini ei lähe, aga ma olen veendunud, et oma elus pärast äh, parlamenti te kindlasti annate endast märku, annate märku sellest, mida te teete ja oma veendumustest, aga ma ei saa nüüd lõpetada tänast koosolekut ilma teile sõna andmata suur tänu, härra esimees, kolmkümmend kuus aastat olen ma oodanud seda võimalust pöörduda pöör-, pöörduda parlamendi sellise öö, kogu poole ja ma kasutaksin selle võimaluse ära. kõigepealt ma tahaksin öelda, et e, mind liigutas suuresti e, see, mis täna siin öeldi e, erinevate osapoolte poolt siin selles allkomisjonis ja ma olen väga liigutatud sellest. ma pean ütlema teile, et nüüd seitse aastat vastutan ma selle allkomisjoni sekretariaadi töö eest ja tänu teile, tänu teie algatustele olen ma, on mulle osaks saanud tõesti väga huvitavaid hetki minu elus, ükskõik kas siis meie arutelude tasandil siin või nendel missioonidel, kus me koos oleme käinud Äh, missioon Tšaadi, Kosovosse, äh, Palestiinasse Eh, see kõik on olnud eh, väga huvitav. ma olen näinud, kuidas on üles ehitatud see poliitika, kui hakati kujundama seda poliitikat, siis ma olin põllumajanduskomisjonis, aga muidugi ma jälgisin suure huviga seda, mis toimub, eh, vaatasin seda, kuidas kutsutakse ellu poliitilis-sõjalised üksused, see julgeoleku kaitsepoliitika ellukutsumine ja edasi oli mul siis võimalus vastutada selle allkomisjoni sekretariaadi töö eest ja ma arvan, et minu ametialases karjääris oli see üks kõige huvitavamaid perioode eriti just see, kui ma sain näha, kuidas kujunes välja see poliitika, kuidas teda kivi kivi kaupa, kaupa üles ehitati ja meil oli ka võimalus omalt poolt oma väik-, väike panus sellele, sellesse anda, et hakkaks toimima. ja kõigepealt ma tahaksin tänada oma kolleege sekretariaadist, kes aitasid mind kõigi nende aastate jooksul äh, selle, äh, selles töös, suur tänu teile ja suur tänu ka kolleegidele Euroopa Komisjonist, nõukogust, ja Euroopa välisteenistusest. ilma nendeta oleks minu töö võimatu olnud ja nad on mind tõesti suuresti aidanud meie koosolekute korraldamisel ja ma olen tõesti südamest tänulik neile. minu karjäär saab lõpp, äh, jõuab lõpule kolmekümne esimesel detsembril ja ma kinnitan proua Koomesele, et pärast elu parlamendis saab veel, läheb elu edasi ja mina kodanikuna jätkuvalt kindlasti jälgin seda, kuidas läheb Euroopa Liidul, mis toimub, mis leiab aset meie ühises majas, nagu me seda nimetame, ja Euroopa Parlamendi valimistel kindlasti kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ma mõtlen teie peale ja mõtlen nende peale, kes esitavad oma kandidatuuri seal ja juba ette soovin teile palju edu ja enne seda tahaksin lihtsalt teile öelda, soovida teile ilusaid jõule ja palju edu kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks! Merci, euh, merci Armand d'avoir rappelé que nous pourrions... suur tänu, äh, suur tänu meile meelde tuletamast, et meie võime pensionile minna natukene varem, varem kui äh, ette nähtud. ma pean teile tunnistama, et me oleksime tahtnud teile teha sümboolse kingituse ja see sümboolne kingitus oleks, et me oleksime teile kinkinud kaitsekomisjoni, täieõigusliku kaitsekomisjoni, aga kahjuks poliitilised asjaolud ja institutsioonilised asjaolud seda ei võimaldanud, aga me, te kindlasti teate, et võitlus selle nimel läheb edasi ja teie olete selle, sellele tugevasti kaasa aidanud, suur tänu kõige eest, mis te olete teinud, suur tänu teile teie pühendumuse eest, mis on läinud tunduvalt kaugemale kui ainult meie komisjon ja see ei ole sugugi mitte juhus ja mõningaid võib-olla see üllatab, et nagu te ütlesite, et põllumajanduskomisjonist tulite te kaitsekomisjoni, komisjoni. aga minu meelest, vaatamata sellele, mis me võime mõelda, on siin omavaheline seos täiesti olemas. ma olen täiesti veendunud selles, et Euroopa Liidu loojad Euroopa ühenduse loojad. et kui nad alustasid ühise põllumajanduspoliitikaga, siis kujutas see endast väga ulatuslikku väljakutset ja minu meelest ma arvan, et et tol ajal nende mõttekäigud olid samad ja skeptiline suhtumine võib-olla sama, mis meil praegu äh, kaitsevaldkonnas on. et nad hakkasid tegelema sellise valdkonnaga, mis on liikmesriikide tõesti suveräänsus, suveräänsust puudutav valdkond, mis on strateegiline valdkond ja ma arvan, et ka tol ajal oli väga palju irooniat, skeptilisust ja sarkasmi seoses sellega, aga kui me nüüd vaatame praegu, milliseks õnnestumiseks kõik see on äh, kujunenud, äh, ja meie kontinendi toiduohutus, toiduga varustatus ja nii edasi, siis kõik see näitab, et kuivõrd tähtis on ka see, et meie, meie sead-, seisvate väljakutsetega hakkama saame, saaksime nii et ma arvan, kõik see, mis te põllumajanduse valdkonnas nägite, on igati kasuliks tulnud ka sellele tööle, mis te olete meie komisjonis teinud ja palju õnne teile selle pika karjääri puhul ja kene häid pühi ja palju edu kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks!